järgnevate nädalate, kuude, aastate jooksul ja meie siseturukomisjon ja, ja meie, mina ise osaleme selles töös. suur tänu. suur tänu, proua Staeler. tegite omapoolse ettepaneku, panime selle ettepaneku kirja ja esimeeste konverents äh, räägib sellest teie ettepanekust ja esitab äh, teie ettepanekule ka omapoolse vastuse. sellega lõpetame selle päevakorrapunkti käsitlemise, hääletus toimub homme kell kaksteist päeval, järgmine päevakorrapunkt. kallid kolleegid, on komisjoni avaldus mis käsitleb söödadioksiiniga saastumise juhtumi tagajärgi Euroopa Liidus ja kõigepealt anname sõna volinik Talile komisjonipoolseks avalduseks, palun. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, proua president. nagu te kõik teate, uus aasta algas väga tõsise juhtumiga. dioksiini saastumise äh, juhtumiga Saksamaal komisjoni talitused on väga tähelepanelikult jälginud arenguid Saksamaal ja teinud koostööd, koostööd pädevate Saksamaa ametiasutustega. me oleme juba asunud kaaluma võimalike meetmete võtmist, mis tagaksid, et meie toiduohutussüsteem, mis on niigi kõrge kvaliteediline, muutub tulevikus veelgi tõhusamaks. aga kõigepealt äh, konkreetsed asjaolud seoses selle juhtumiga. üks äh, Saksamaa söödatöötja äh, kahekümne kuueksandal detsembril tõdes pärast laboratooriumi tulemuste uurimist, et üks proov ei vastanud Euroopa õigusaktidega seatud normidele pärast enesekontrolli testi ja üks biokütuse tootja oli loomatoidu, äh, toidu äh, lis-, lisandina tootva ra-, loomatoidu lisaks toodetavale äh, rasvatootjale tarninud biokütust, mistõttu need kaks rasvaliiki segunesid, toimus tehniline, tehnilise vea tõttu segamine ja mõningad tarnetest, mis on nüüdseks leitud, olid saastunud aga oli ka mitmeid tarneid samast sööda, samalt söödatootjalt, mis ei olnud kahjustunud. aga enne sellele tulemusele jõudmise, jõudmist kõiki tarneid koheldi potentsiaalselt saastunutena ja seal oli üle kolme tuhande äh, tonni erineva, tonni rasva, mis viidi erinevatele loomatöösöödaga kauplevatele ettevõtetele. väljaspool Saksamaad tarneid ei olnud saja tuhande, kahesaja tuhande tonni toidu to,, tuhandes tonnis toidus sisaldub saastunud rasvu ja neid on nüüd mitmetele tuhandete, mitmetesse tuhandetesse farmidesse Saksamaal. ennetava meetmena äh, äh, peatati Saksamaa farmide igasugune kaubandustegevus äh,, import äh,, Äh, nii äh, sea, äh, veise, hane kui ka linnuliha osas mitmeid, mõningad tarned tehti ka Taani ja ühegi selle, sellise kahjustatud loomatööstused tarbinud farmi tooteid ei saa turule lasta enne, kui kõik on kontrollitud. paistab, et praegusel hetkel paljude äh, farmide puhul suurel, suures osas ei ole kahjustustase äh, nii suur, et see oleks vastuolus Euroopa Liidu reeglitega, umbes tuhande farmi ringis on praegusel hetkel äh, blokeeritud, kõiki vastavaid ametivõime teatati, lõpptulemused näitaksid, et suur osa toodetest vastab Euroopa Liidu õigusaktidega seatud äh, normidele ja kõike seda me saame kontrollida tänu oma jälgimissüsteemile, me jätkame toodete kvaliteedi jälgimist. oluline on see, et dioksiini äh, lubatud tasemed äh, ei, ei olnud ületatud väga suure määra võrra mistõttu saastunud äh, tooted ei ole tervisele äh, lühiajalise tarbimisel ohtlikud. mida on komisjon siis teinud, äh, et teha oma järeldusi sellest olukorrast, minu talitused on olnud kogu aeg Saksa ametivõimudega ühenduses ja me oleme oma kiire häiresüsteemi abil andnud teie informatsiooni edasi kõikidele liikmesriikidele, ka kolmandate riikide pädevate asutustega on olnud meil pidevad sidemed ja me oleme hoidnud oma kaubanduspartnereid asjade arengutega kursis, sidusgrupid, tööstuse esindajad on olnud ühe komisjonidega ühenduses, et parandada meie toidukontrollisüsteemi ja meie toiduohutuse eest vastutava volinikuga kohtusime ja rääkisime, mida teha, et selliseid saastumisjuhtumeid tulevikus ära hoida. ja täna olen ma olnud ka ühenduses Saksamaa ministriga ja seda seetõttu, et üks toidutootja ei esitanud kõiki äh, oma tarnepartnere, kõiki oma tar-, aina tarnepartnereid koosnevaid äh, nimekir-, sisaldavaid nimekirju ja seetõttu äh, blokeeriti veel seitsesada farmi. tegemist oli väga suure rikkumisega ma kinnitan teile, et Saksamaa ametivõimud äh, võtavad küsimust tõsiselt, annavad endast parima selleks, et otsusekindlalt tegutseda. ma olen kindel, et nad äh, eraldavad täiendavaid vahendeid äh, proovide läbiviimiseks, äh, et olukord võimalikult kiiresti seljatada. kuid on oluline, et loomatoidu ohutuse küsimused tõstatatakse ka Euroopa Liidu päevakorda laiemal, laiemas mõttes järgmisel nädalal teostame külaskäigu Saksamaale, et aidata Saksa ametivõime kriisiga toime tulla ja parandada enda teadmiste taset selles osas, kuidas selline kriis sai üldsegi sündida ja kuidas ta tulevikus saaks ära hoida. Saksamaa ametivõimud on äh, sellest visiidist teadlikud ja on selle visiidiga nõus, ma tean, et me võime jääma, et me võime jääda lootma Saksamaa partnerite täielikule koostöövalmidusele me rääkisime sellest küsimu-, räägime sellest küsimusest ka järgmisel esmaspäeval, kahekümne neljandal jaanuaril põllumajandusministrite kohtumisel, nagu ma juba ütlesin, kaalume, milliseid meetmeid tulevikus võtta, sealhulgas ka õigusloomelisi meetmeid ja see juhtum on näidanud, kui oluline on tagada liikmesriikide kontrollisüsteemide tõhusus ja samuti äh, ka kolmandate riikidega tehtav koostöö toiduohutuse ja ka loomatoiduohutuse valdkonnas. ma püüan, ma kaalun, kas äh, luua põhimõtted äh, erinevate rasvade eristamise põhimõtete kohta kui nagu tegemist on toiduks ette nähtud rasvade ja kütuseks ja muudeks tarbimise eesmärkideks ette nähtud rasvadega. olen veendunud, et sellised meetmed, kui need jõustatakse, vastu võetakse, aitavad parandada meie juba praegu väga tugevat toiduohutuse ja kontrollisüsteemi. suur tänu! suur tänu, härra volinik! ja nüüd läheme edasi fraktsioonide nimel kõnelejatega. kõigepealt Rahvapartei fraktsioon, härra Tess, kaks minutit. lugupeetud president, volinik, suur aitäh! suur aitäh teile, härra volinik, selle ülevaate eest, mille te just praegu esitasite, kust selgus, mis Saksamaal siis tegelikult selle skandaali käigus sündis mind kui farmerit on alati vihastanud, et me peame selliste skandaalidega äh, rinda pistma, et äh, meie nende eest vastutame, kuigi me ei ole neid äh, skandaale äh, tekitanud. me võime vastu võtta ükskõik kui palju direktiivi, direktiive või määrusi ja me võime loomasööda ja inimtoidu jaoks kehtestada kõige rangemad standardid ja kehtestada ka väga madalad piirmäärad ohtlikele ainetele, mis on sellistes ähm, ähm, toitudes ja söödas lubatud ja ikkagi tekivad skandaalid siinkohal peaks sekkuma liikmesriik. kui riigiprokurör leiab, et keegi riigis on toime pannud kuriteo, siis tuleb see isik või need isikud ka vastutusele võtta ja neid karistada seaduse täie rangusega ning äh, see ei peaks tähendama mitte ainult äh, rahatrahve, mõnikord äh, saab inimese ka vahi alla võtta ja peakski võtma ning mõistma talle vabadusekaotusliku karistuse, et ta ei saaks jätkata oma ähm, kuritegevust. minule jääb Saksamaa koha pealt mulje, et Saksamaal üldiselt on hakatud võtma meetmeid kuigi teatud määral tehakse seda teatraalselt ja suure kisa saatel, kuid meetmeid on vaja, on vaja karme reegleid ja nende täitmist tuleb kontrollida. ja ma arvan, et ma kõnelen terve oma fraktsiooni nimel, kui ütlen, et meie toetame teid, härra volinik. kui me räägime inimtoidu tootmisest ja loomasööda tootmisest või teiste toodete tootmisest, siis peab süsteem olema selline, et neid asju on võimatu segi ajada Te võite meie toetuse peale loota ka selles, et meiegi soovime õigusloomet parandada, nii et neid skandaale saaks tõesti vältida. suur aitäh, härra Tess, nüüd äh, sotsiaaldemokraatide nimel proua Roodust kaks minutit. suur aitäh! suur aitäh, proua president! härra volinik, teie sõnad üllatavad mind, sest mina olen saanud asjadest hoopis teistsuguse ettekujutuse, võib-olla Saksamaa pressi tõttu. mulle tundub, et toiduohutuse vallas tekib ikka ja jälle uusi skandaale. loomulikult on olemas standardid ja seadused ja õigusaktid, kuid nende abil ei saa ju ära hoida kogu kuritegevust, mida üldse on võimalik läbi viia. loomulikult peame me tagama vastutustundlik avalikku ähm, ennetussüsteemi, nii et skandaale oleks võimalikult vähe ja selliseid probleeme samuti. volinik kutsub liikmesriike üles äh, karmistama karistusi neile, kes on äh, toime pannud, äh, kes on kuritegelikult hooletud, kuid mis puudutab selliseid vigu, nagu siin tehti, siis tegelikult ei tohiks me olla liiga karmid. see ettevõte, kes selle vea tegi, maksab selle ka kinni see, mis praegu Saksamaal juhtus, näitab äh, väga hästi, et äh, kui ettevõtlus ise äh, peab ennast kontrollima, siis tekivad probleemid ja puudujäägid. muidugi peame me rakendama saastaja maksab põhimõtet kogu toiduahela piires kogu tootmisprotsessi piires ning ei tohi lubada, et süütud kodanikud, süütud tarbijad lihtsalt kinni maksavad kellegi teise äh, vea. ei ole küll kindel, kes hüvitab kahju neile äh, farmeritele, kes on kannatanud kahju dioksiiniskandaali tõttu. Äh, ilmselgelt ei maksa seda kinni ettevõte, kes vea tegi, sest tal lihtsalt ei ole raha, tõenäoliselt ähm, aitab seda kinni maksta Euroopa Liit. toiduohutuse vallas tekib kogu aeg probleeme ja see näitab meile seda, et me peame tegelikult kogu tootmisahelat paremini kontrollima ja seda nii inimtoidu kui loomasööda puhul. Euroopa Liidu määrused eh, ja ka liikmesriigi seadused peavad olema tõhusamad. suur aitäh ning nüüd Alde nimel proua Lepage, kaks minutit suur tänu, proua president, suur tänu, härra volinik, teie avalduse eest kümne aasta jooksul on olnud meil neli sarnast juhtumit ja ausalt öeldes meie häiresüsteem toimib väga hästi, kuid muidugi on täiesti vastuvõetamatu, et neid ikkagi juhtub. Euroopa eh, tarbijale on vaja sellist süsteemi, mis ei keskenduks mitte ainult kulude vähendamisele, vaid eh, ja mis eh, ei rakendaks nii nõrku sanktsioone. härra volinik, meil on vaja tagada ju see, et tarbijad meid usaldaks, te teate seda väga hästi. Te rääkisite nüüd võimalikest edasistest sammudest, näiteks sellest, et äh, tuleb kohustuslikuks teha äh, tööstusliku rasvade ja sõdajaks mõeldud rasvade tootmine, see on äh, ülioluline tingimus, see ei ole, see ei peaks olema mingisugune vabatahtlik valik sõidatootjate jaoks teiseks on täiesti ebanormaalne, et äh, niimoodi äh, toimuvad äh, maksujõuetuse menetlused, kuidas tagada see, et sellised sammud ei jääks karistamata, sellepärast et see oleks ometi ju ainus garantii julg-, turvalisuse ja ohutuse osas ja minu küsimus on, mida te kavatsete teha selleks, et parandada riikide järelevalvesüsteeme, sellepärast et äh, lõppkokkuvõttes läks ikkagi ju kolm nädalat äh, häire andmise ja rasvade tarnimise vahel, see ei ole küll komisjoni süü, äh, kuid tarbijate jaoks on see endiselt probleem ja et kas oleks kuidagi va-, võimalik parandada seadusandlust mitte selles küsimuses, ähm, härra volinik. suur tänu, proua Lepage, järgmisena saab sõna proua Häusling. <coughs> lugupeetud president, volinik, daamid ja härrad. me peame ära märkima, et tarbijate usaldus on jälle kord löönud kõikuma ja peame ka küsima, mida teevad riigivõimud ja mida teeb Euroopa Liit, et see nii ei oleks mida teeb Euroopa Liit ja mida teevad liikmesriigid selleks, et takistada äh, mürkide jõudmist toiduahelasse? loomulikult on tegemist õnnetusega ja ka lihtsalt väga õnnetu sündmusega, väga õnnetu juhuste kokkulangemisega äh, kindlasti ei äh, seganud ettevõtte biokütust meelega loomasööta eesmärgiga teenida suurt kasumit, isegi kui see kahjustab tarbijat, kindlasti see nii ei olnud ja kindlasti ei ole vaja äh, ka põhjalikke kontrolle kõikvõimalikes kohtades, sest tegelikult on Saksamaal ainult käputäis ettevõtteid, mis üldse loomasööta toodavad. miks me ei lase neil enda tegevust ise kontrollida? miks me laseme neil äh, kõigepealt loomasööda välja eksportida ja siis äh, kõike seda kontrollima peame? pigem oleks meil vaja pigem oleks meil vaja äh, paremat kontrollimehhanismi üldse ning peame ka küsima, mida teeb EFSA. kas see probleem puudutab ainult Saksamaad või mitte? loomasööda puhul on vaja ka tõhusamaid reegleid kõigi ettevõtete jaoks, kes loomasöödaga tegelevad, aga lisaks peame ümber vaatama oma enesepoliitika. sest loomasööt eh, tegelikult ei peakski tulema suurtest tööstuslikest ettevõtetest, eh, vaid kasvama nii-öelda otse põllul. farmer peaks teadma, mida ta loomadele söödab, eh, tarbijad peaksid teadma, millega on söödetud neid loomi, kelle liha hiljem müüakse ja nii edasi. me ei saa reformida ühtset põllumajanduspoliitikat, kui me ei suuda kontrollida isegi loomasööda sisaldust ja loomasööda kvaliteeti, sest praegu jõuab farmeriteni ju rikutud loomasööt, mis on tegelikult mürgine suur aitäh ECR, ECR-i nimel härra Nikolson, poolteist minutit. suur aitäh, kõigepealt äh, ütlen ma, et äh, ma nõustun täielikult seisukohaga, et äh, Saks-, Saksa farmerite olukord on praegu väga raske. kaks aastat tagasi oli Põhja-Iirimaal samamoodi, kui meiega juhtus umbes sarnane lugu ja need inimesed, kes tavaliselt äh, jäävad äh, säärastesse skandaalides kannatajateks, on lihtfarmerid, äh, lihtsad talunikud, kes tegelikult ei ole mitte midagi valesti teinud. siin on nimetatud korduvalt sõna kuritegevus või kurjategija. kurjategija on isik, kes tahtlikult midagi sellist teeb ja me peame küsima, miks ta seda siis teeb. härra volinik kas nad tõesti tegid seda selleks, et teenida suurt lisaraha, nagu härra Hausling väidab, kui see nii on, siis tuleb nad muidugi vastutusele võtta ja süüdi mõista, aga me peame aru saama, et äh, praegu ei vastuta ju need, kes toodavad äh, toitu, vaid need, kes toidavad loomasööta. ja need ei ole samad inimesed mina võin täiesti aru saada, et äh, tarbijad on praegu hirmul, et nende usaldus on kõikuma löönud, sest siin on räägitud, et selliseid skandaale on juhtunud varemgi, et neid ei tohiks enam kunagi juhtuda. aga me ei saa lihtsalt hakata siin uusi õigusakte looma, pigem rakendame paremini seda, mis on juba olemas. aitäh teile, härra Nikolson, sõna saab proua Wills kaheks ja pooleks minutiks, kuue NGL-i nimel lugupeetud president, äh, volinik, meil on äh, kolm kuldreeglit, mida Saksamaal ikka kasutatakse ning äh, alates üheksakümnendast aastast on tegelikult meil olnud viis dioksiiniskandaali, millega on seotud loomasöödatootjad, aga ka toidutootjad tõenäoliselt eh, neid isikuid siis lihtsalt ei huvita Euroopa Liidu direktiivid, määrused või eh, riigi enda seadused, kui nad lihtsalt eh, saavad toota loomasööta või toitu odavamalt ja sellega suurt raha teenida. konkurentsi, konkurents toiduturul on väga tihe ja enda eest tuleb, enda positsiooni tuleb kaitsta küünte ja hammastega ning seetõttu paljud tootjad püüavadki kasutada ka ebaausaid võtteid selleks, et saavutada konkurentsieelist kogu ettevõtlussektor, kõik tootjad Saksamaal peavad oma toodangu kvaliteeti kontrollima. kuid eh, tihti saab ju erinevate kontrollide ja inspektsioonide pealt raha kokku hoida. ja just sellepärast ongi tekkinud olukord, kus eh, loomasööta ja lõppkokkuvõttes toiduahelasse on sattunud biokütust. teoksini skandaali oleks võinud kindlasti vältida, kui eh, enne loomasööda segamist biokütusega oleks eh, neid erinevaid eh, koostisosi kontrollitud, aga seda ei tehtud. nüüd peavad eh, paljud tarbijad ilmselt kannatama, sellepärast et nad saavad mürgituse sellest, mida nad söövad, kaheksakümmend protsenti dioksiinist, mis üldse satub toiduahelasse, näiteks piima, munadesse või lihasse, tuleb just nimelt loomasöödast. ja kui inimesed neid ehm, ehm, toiduaineid söövad, siis satub dioksiin vereringesse. loomasööda ja toidutootjad peavad omalt poolt äh, kindlaks tegema, et nad tõesti äh, kontrollivad, et nende loomasööt ei äh, sisaldaks erinevaid mürke, enne kui nad loomasööda müüvad loomadele toiduks. ning erinevate ainete piirmäärad on ju selgelt sätestatud, kui need määrad on ületatud, siis sööta müüa ei tohi loomasööda juures peaks äh, olema äh, ka kohustuslikud teavitamisvormid, millega antakse piirmäärade ületamisest koheselt aru võimudele, nii et oleks võimalik äh, selgeks teha, millises loomasöödapartiis on olnud, on mingisuguseid mürke esinenud. viimane skandaal, skandaal näitab, et loomasööda tootjad peavad paremini aru andma ja paremini kontrollima omaenese tegevust, kuidas te kavatsete seda tagada, härra volinik? aitäh ja EFT nimel härra Paška, äh, kuid teda saalis ei ole ja seega me läheme kohe edasi. rahvapartei fraktsiooni esindaja härra Liise. härra Liise. Mm, suur tänu, proua president, härra volinik, daamid ja härrad. tarbijad ja talunikud peavad tagama selle, et äh, neil oleks võimalus end kaitsta taoliste lohakate inimeste eest, kuritegelik inimeste jaoks eest, kes äh, loomasööta mürgitavad. jah, me oleme täna rääkinud Saksamaa juhtumist, kuid äh, kahjuks on olnud selliseid skandaale ka teistest liikmesriikidest. kõigepealt peaks mängu tulema ka riiklik prokurör, kuivõrd tegemist on kuritegeliku tegutsemisega ja ma tõesti loodan, et Saksamaa prokuratuur äh, ja ka teiste riikide vastavad ametiasutused hakkavad koostööd tegema, sellepärast et räägitud on ju sellest, et ähm, paljud äh, riigid on samasuguseid äh, skandaale läbinud. et saaks näiteks äh, paremini hakkama kui Iirimaal pärast kahe tuhande kaheksanda aasta skandaali. tegemist on jah, skandaaliga, kuid asju tuleb näha õiges võtmes dioksiini äh, tase oli äh, söödas neli korda kõrgem kui ette nähtud ja loomulikult see on liiga kõrge, kuid tegemist on siiski ettevaatuslävega. ehk teisisõnu, isegi kui sellest lävendist oleks dioksiini hulka sada korda rohkem, äh, ei tekiks veel teravat ohtu alles pärast sajakordset ähm, piiri ületamist on näha kaugele ulatuvaid negatiivseid tagajärgi. meil oli mõne aasta eest skandaal, kus äh, ületas dioksiin äh, seitsesada korda lubatud määra. kuid Euroopa Liidu tasandil öö, äh, on eh, seadusandlus eh, paranenud eh, ja seega ilmselt need juhtumid peaksid vähenema. meil peab olema kindlasti dioksiini järelevalvemeetmed, rasvade tootmine peab olema era-, eristatud ning tuleb saada tugevamaid tagatisi nendele talunikele, kes ei saa mitte midagi teha selliste kuritegelike sammude vastu, mis nende sektorit oluliselt mõõdavad suur tänu, härra Liise, järgmisena saab sõna härra Kapulas Santos, kellel on üks minut. suur tänu, proua president. Äh, ma ei väsi kordamast äh, seda, et Euroopa seadusandlus äh, toiduainete kvaliteedi osas on karmim kui kusagil mujal maailmas ja seda äh, imidžit meist ei tohiks ohtu seada, seda on vaja meie tarbijatele, seda on vaja meie eksporditurule ja väga suure töö on ära teinud just nimelt tootjad, äh, selleks, et äh, selle kuvandi, et seda kuvandit säilitada, tehes siis suuri investeeringuid. Saksamaale sarnaseid juhtumeid on juhtunud ka mujal kui sellised asjad aga juhtuvad mujal, siis me sellest üldiselt ei kuule. Euroopa Liidus juhtuvast aga küll. loomulikult selline asi ei tohiks korduda, tuleb välja selgitada täpselt see, et kes selle asja eest vastutab, tegemist on ometigi ju kuriteoga, mitte mingisuguse lihtsa juhtumiga. tänaseks ei ole veel selge, kust äh, see saastus alguse sai ja see mind ausalt öeldes üllatab ning lisaks sellele ei ole tänaseks ka veel äh, täpselt selge see, milline on olnud Saksamaa ametkondade vastutus äh, nende inspektsiooni äh, rolli täitmisel. sellest asjast ei ole veel räägitud, selgusele ei ole jõudnud, aga asi on tõsine ja komisjon peab asjale lähenema objektiivselt. suur tänu, ütleb proua president, järgmisena saab sõna proua Reimers, kellel on kaks minutit. suur tänu, äh, proua president, härra volinik, daamid ja härrad see dioksiini äh, juhtum on tõsine skandaal ja äh, näha on, et probleeme äh, on nagu seini pärast vihma, kui kaua oleme me juba rääkinud sellest, et põllumajandussektoris sellised skandaalid tulevad, kuivõrd sööda eest tahetakse järjest vähem ja vähem maksta ja toidu eest tahetakse järjest vähem maksta. kuid asjad on läinud liiga kaugele nimelt äh, järjest enam näeme me kuritegude sooritamist äh, antud sektoris, ei, ei saa seda aga läbi äh, seadusandluse vastuvõtmise, testide läbiviimise ja karistuste, aga mitte miski ei pidurda inimeste kuritegelikku tegevust, kui nad teevad seda ellujäämise nimel, me peame minema selle kurjuse juurte juurde, juurde tõsiasi on ju see, et inimesed tahavad rohkem ja rohkem, kuid järjest vähema raha eest. sellised arengud tuleb pidurdada. talunike seas on olnud tõsiseid ettevõtmisi selleks, et sellisele tegevusele piir panna, kuid tihti satuvad nad täiesti süütutena kogu selle asja ohvriteks mida kavatseb komisjon siis teha selleks, et väärtustada põllumajandust, väärtustada toidutootmist, on olnud terve rida ettepanekuid, mis asja juuri ei paranda, härra Staas, teil on üks minut, palun. suur tänu, proua president, daamid ja härrad, härra volinik Ehm, mul on siin déjà vu tunne, sellepärast et see kriis on täiesti identne kaksteist aastat tagasi Belgiat tabanud skandaalile. viimase kümnendi jooksul on järjest rohkem näiteid näidanud seda, et äh, õli äh, ja toidusööda ja rasvade sektoris on väga palju selliseid kahtlaseid kujusid, kes äh, on valmis inimesi petma, petma talunikke ja tegelikult äh, petma ka tervishoiunõudeid ja see on täiesti vastuvõetamatu. ja seega on tagumine aeg äh, mingisugune taluvustest välja toota, töötada praeguse mm, süsteemi jaoks ja loodetavasti komisjon tegeleb sellega, meil on vaja rohkem inspektsiooni, järelevalvet, praegu jäetakse liiga palju tööstuse enda otsustada ja lisaks sellele tuleb äh, välja töötada eriti karmid inspektsioonid liikmesriigid omavalitsuste poolt, kus tuleb järgida ka proportsionaalsuse põhimõtet. lisaks sellele peaks ka näiteks Iirimaa veterinaaramet äh, tooma sisse rohkem testeste, testida tuleks rohkem ka inspektoreid. viimase kümnendi jooksul on ausalt öeldes ainult äh, kü-, kolm äh, missiooni tulnud toidu, Toidu- ja Põllumajandusameti poolt, öelge neile palun, et neid teste peaks olema rohkem. suur tänu, härra Stas järgmisena saab sõna härra Paška, kes pidi rääkima äh, Euroopa Vabaduse ja Demokraatia fraktsiooni nimel, ta on nüüd saali jõudnud ja saab sõna siis kaheks minutiks. Äh, suur tänu, Euroopa Liit on vastu võtnud väga palju seadusandlust antud valdkonnas, mis võib jätta mulje, et Euroopa Liit eh, tunneb tõsi, tõsist muret meie toidukvaliteedi pärast. väga paljud ametnikud eh, tegelevad selle teemaga ja, ja seega inimesed justkui arvavad, et toiduohutus on tagatud. tegelikkus tuli välja ka nüüd me näeme, et äh, toiduahelasse on imbunud äh, saastatud äh, sööt ja saastatud toiduained. me peaksime ikkagi mõtlema sellele, millist kokteili siin praegu meile siis valmistatakse. Need dioksiinid, millest räägitakse, on ühed kõige mürgisemad ained, mida üldse inimene on suutnud välja mõelda, need on äärmiselt ohtlikud inimrakkudele Äh, need äh, on surmavad ning äh, moonutavad hormoone. Nendest ei saa kuidagi organismis lahti, neid lihtsalt, neid lihtsalt ladustatakse inimorganisatsiooni ja, ja mõjuvad siis seal edasi. riisitera suurune dioksiinitera võib suisa terve miljon inimest surmavalt mürgitada vastavalt uuringutele on alates märtsist toidus, on need ähm, praegu vaatluse all olevad söödatootjad töötnud, tootnud kolm tuhat tonni äh, toidusööta, see on jõudnud nii Saksamaale, äh, vabandust, Taani, Prantsusmaale ja mujalegi, kuidas on võimalik, härra volinik, et ettevõte, mis varustab tuhandeid teisi ettevõtteid, et tema tegevust ei ole keelustatud, kuidas neid inspektsioone siis ei ole läbi viidud? kuidas on võimalik, et Saksamaal ei ole mitte mingisuguseid kontrolle, mis paneksid taolistele arengutele piiru, näiteks veterinaarkontrollid märtsist kaks tuhat kümme kuni tänasena pole äh, Äh, olnud mitte mingisuguseid uuringuid äh, ja, ja ei ole seda mürgitust äh, leitud ja mis nende toiduainetega tehakse? proua esinaine sekkub ja ütleb, et teie kõneaeg on läbi ja järgmisena saab sõna härra Wojciechowski, kellel on üks minut, palun. suur tänu, proua president. tegemist on skandaaliga kuid äh, sellest sõnast ei piisa minu meelest olukorra kirjeldamiseks. Ähm, tegemist ei ole mitte ainult skandaaliga, vaid tõis, tõsise ohuga ähm, tuhandetele inimestele ja loodetavasti vastutavad isikud võetakse ka vastutusele. kuid äh, see kõik paneb meid mõtlema Euroopa Liidu põllumajandusmudelile laiemalt. põllumajandusest on tänaseks kujunenud tööstus liha toodetakse tohututes farmides, loomasööda too-, töö-, tööstus on äh, tohutu masinavärk, kus äh, sööt äh, saab mürgitatud dioksiinidega ja nii edasi ja kogu see mudel seega ei toimi. see ei taga toiduainete osas turvalisust nii et me peaksime tulema tagasi selliste talude juurde, nagu meil on teistes Euroopa Liidu, mitmetes Euroopa Liidu liikmesriikides, näiteks nagu Poola talud, kes sööta toodavad ise. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Liotard. suur tänu. härra volinik, kahe tuhande kümnenda aasta märtsis äh, teadis juba äh, asjasse seotuv ja vastutav ettevõte, et nende toodetes on ohtlik äh, kõrge dioksiinitase kuidas siis on nii, et ei ole mitte mingisugust ametlikku või riiklikku inspektsiooni sellel ajal läbi viidud, selleks et ka meie seda oleksime teadnud juba tollal? kas siis on piisavad kontrollid ikkagi paigas meie ohutuse tagamiseks? tundub, et mitte, sest et äh, vastasel juhul oleks tänane dioksiiniskandaal ära jäänud tundub, et meil on igasuguseid äh, toidu äh, saastatuse skandaale, mitte ainult dioksiiniga, vaid näiteks nagu ka kloonitud ähm, toiduained, mis jõudsid meie äh, poodide riiulitele ilma kontrollideta eelmisel aastal. tundub, et reegleid on palju, aga kontrolli nagu ei ole. lisaks sellele nende inspektsioonide tulemused tuleb ka avalikustada, me räägime siin ometigi oma toidu ohutusest ja kodanike tervisest tahaksin üles kutsuda ka Euroopa Komisjoni tagama selle, et nad toetavad neid talunikke, kes ei mõistnud seda, et nad oma karja mürgise söödaga to-, toitsid. härra Anju, palun. suur tänu, proua president. kõigepealt öö, äh, ütlen kohe välja, et mina olen ise asjast huvitatud, kuivõrd olen Briti munatootja ja see dioksiinikriis näitab seda, et ei ole järgitud äh, loomasööda reegleid võrreldes näiteks äh, nagu äh, on äh, hoopis teistmoodi olukord rapsiõli tootmisel. kogu see skandaal võib omada väga suuri tagajärgi, kuid asi minu meelest ei puuduta Euroopa Liitu. Euroopa Liidus kindlasti ei ole vaja lisaseadusandlust, sakslased on probleemi välja toonud, meid sellest teavitanud ja astunud ka vajalikud sammud. Ühendkuningriigis on meil öö, oma öö, süsteeme, millega, millega öö, kontrollitakse nii söödatootmist veskitest kui ka muna kasvatamist taludes ja seega sellised juhtumid meie riigis on suhteliselt ebatõenäolised. kui te tahate öö, saada kva-, kõrgekvaliteetseid mune oma toidulauale, siis küsige brittide käest sellega seoses. järgmisena sõna härra Tanta. suur tänu, proua president, härra volinik minu meelest tuleb kõigepealt rõõmu tunda sellepärast, et me räägime täna siin kriisist, aga see on võimalik sellepärast, et see süsteem tegelikult ju toimus. meil on nimelt tarbijate kaitsesüsteem, seatud on siin standardid, mis on maailma kõige karmimad ja üldiselt äh, meie tarbijad on kaitstud, kuid see süsteem ei toiminud päris korrektselt ja enne kui me hakkame uut leiutama, tuleb kõigepealt siiski äh, uurida seda, mis on olnud need põhjused, mis on viinud selleni, et see probleem tuli välja nii hilja ja tuleb enda käest küsida, mis oli sellise viivituse põhjuseks. kuid minu meelest äh, on oluline seada endale ka küsimus, miks Äh, selle asemel, et räägiksime me siin kuritegelikest sammudest, äh, tuleks äh, rääkida sellest, et kogu toiduainete tööstus praegu peab võidujooksu, võidujooksu kõige odavama hinna nimel ja meie oleme selles ka süüdi meie käitumine tarbijatena ei ole olnud õige. nii et härra volinik, kas te näete ette äh, trahvide suur- äh, ja sanktsioonide karmistamist nend-, sellistel juhtumitel äh, ja kuidas me saaksime koheselt toetada koheselt toetada asjasse seotud talunikke, sellepärast et kui talunikud ei saa kiiresti toetust, isegi kui nad saavad selle toetuse kätte hiljem, on nad selleks ajaks pidanud juba uksed kinni panema, kiirus on siin väga oluline. minu meelest tuleks seda teha siis nii kiiresti kui võimalik, mis oleks normaalne, ma ütleksin. suur tänu üks küsimus eh, kõnelejale. härra Dantin, kas olete valmis vastama küsimusele? Teile esitatakse sinise kaardi küsimus, kas olete valmis, härra Obermeier esitab küsimuse vorredner kurz richten. er hat gesagt äh, üks küsimus eelkõnelejale ta ütles, et paistab, et see süsteem toimib põhimõtteliselt, aga mina tahaksin näha tõendeid selle kohta, et äh, süsteem tuvastas probleemi ja mitte tarbijad, kes tegelikult ju tuvastasid selle probleemi. ja teine asjaolu, paistab, et te olete väga hästi teavitatud, kuidas te teate äh, kõiki neid asju, kas äh, on uuringuid, mis on teostatud ja mis produtseerivad tulemusi, mille eest neile on makstud. Teil on kolmkümmend sekundit vastamiseks. kolleeg, kes küsimuse esitas, tal on kindlasti palju märkuseid omalt poolt esitada, me teame seda ju ometigi, et süsteem natukene jooksis öö, rajalt maha, kuid ma siiski tuletaksin meelde, et äh, meie tarbijakaitsesüsteem on äh, väga karm, äh, kõige parem maailmas. suur tänu ja nüüd läheme edasi meie kõnelejatega, järgmisena härra De Castro, üks minut. proua president, austatud volinik, kallid kolleegid, tahaksin tänada volinik Tallit, et ta tuli täna Euroopa Parlamenti, et sellest küsimusest rääkida. see on küsimus, mis on Euroopa kodanikel südamel ja põllumajandus on küsimus, millega me tegeleme. järgmisel nädalal uurime ka selle skandaali tausti. Euroopa on seotud toiduohutusega seotud küsimustega väga põhjalikult me võtsime hiljuti vastu põllumajandustoodete ohutuse omaalgatusliku raporti, samuti oleme võtnud vastu määruse kodanike teavitamise kohta ja märgistamise kohta. me oleme päritolu märgistuse kohustuslikuks muutnud, aga detsembri alguses kaheksandal detsembril nõukogu võttis selle küsimuse päevakorrast maha, aga meie leiame, et see on äärmiselt oluline küsimus Euroopa tarbijate seisukohast. meie kaitseme tarbijate huve, me oleme seda ka näidanud, loodetavasti tulevikus teevad seda ka nõukogu ja komisjon. suur tänu, ütleb proua president ja nüüd proua Paulson, poolteist minutit, palun. suur tänu ja suur tänu äh, ka volinikule, lugupeetud daamid ja härrad mõned kolleegid on siin juba öelnud äh, sama, mida tahaksin öelda mina, nimelt äh, meie praegused äh, õigusaktid, meie praegune õigusraamistik on problemaatiline ennekõike seetõttu, kuidas teostatakse järelevalvet ja rakendatakse sanktsioone. ma leian, et me peame meeles pidama seda, et kui me loome õigusakte, peame meeles pidama ka sanktsioonide süsteemi ja aitama teostada kontrolli. me võime luua ükskõik kui palju õigusakte, kuid ilma jõustamissüsteemita pole neist midagi kasu, need jäävad vaid tekstiks paberile, seda ütles ka volinik. mina isiklikult olin raportöör selle loomasööda järelevalve ettepaneku puhul ja väga olulised on ranged meetmed ja ma isiklikult olen tegelenud selle ettepanekuga kümme aastat tagasi, tegin ettepaneku, et kõik tooted, mille päritolu on ebaselge, peaksid olema neid tuleks vältida. sellepärast, et me ei tahaks äh, sattuda olukorda, et tarbijad satuvad selliste mürkide tõttu ohtu. suur tänu ja proua Rantsuuli kaks minutit. suur tänu, proua president! tahtsin olla üks küsimuse esitajatest, äh, sellepärast et leian, et äärmiselt oluline on, äh, pidades silmas äh, mürgiskandaali Saksamaal, et toimuks üldine toiduohutuse teemaline arutelu meie põllumajanduse tooteid tarbivad miljonid tarbijad äh, Euroopas ja kui kindlalt nad võivad olla selles, et toit, mida nad söövad, on turvaline. meie toorainete kvaliteet on olulise tähtsusega ja see aitab meil tagada meie ohutu toitumise. põllumajandustooted äh, ja nende jälgimine äh, see on äärmiselt oluline, Saksamaa juhtum näitab, kui tähtis on, et kõik tooted ja ka see juhul äh, to-, äh, töödeldud tooted oleksid kohaselt märgistatud, päritolu oleks selge ja toodete ohutus tagatud. ohutust saame tagada aga ainult siis, kui äh, kõik tootmisahela lülid võtavad endale ühe osa vastutusest, kõikides lülides on oma kontrollimeetmed, ainult siis saame tagada seda, et toit on tõesti turvaline. meie eesmärgiks peab olema iga päev äh, meie kvaliteet, toidu kvaliteeti parandada. rõhutan, mul on hea meel teile öelda, et äh, Itaalia parlament võtab äh, homme vastu eeskirja, mis äh, muudab päritolumärgistuse kohustuslikuks kõikide toiduainete puhul Euroopa äh,, Itaalias. ja kõikide toiduainete puhul, ka köögiviljad, piimatooted, nii edasi, on päritolu nüüd selge, loodetavasti see on inspiratsiooniks kogu Euroopale ja äh, tulevikus äh, oleks äh, tarbijatele tagatud täielik läbipaistev informatsioon meie loodetavasti ohutute toiduainete kohta. ja nüüd proua Hulsko. suur tänu, proua president. suur tänu, härra volinik. kõige olulisem küsimus on see, kuidas tulevikus selliseid mürgiskandaale ära hoida. on üsna selge, et me peame põllumajandusorganitega rääkima, kuidas seda tulevikus ära hoida. me oleme siin rääkinud sanktsioonidest. kuidas neid liikmesriikides rakendada? me peame olema rangemad sanktsioneerimise vallas. ja oluline, et meil oleksid sõltumatud pädevad ametiasutused, kelle ülesandeks oleks teostada kontrolli toidu tootmise ahela erinevate etappide üle. paistab, et praegune süsteem ei toimi. ja seetõttu on sattunud ohtu ka inimeste toidulaud. me peame kandma hoolt selle eest, et tarbijad teaksid, mida nad söövad ja suur tänu ja proua Parvanova, poolteist minutit. härra volinik, kallid kolleegid, detsembri mürgijuhtum, millest täna räägime, äh, näitab, kuidas meie toiduahela kontrollisüsteem ei toimi, ei sattunud ohtu mitte ainult tuhanded tarbijad, vaid äh, selline juhtum näitas, et meie toiduainete jälgimissüsteem äh, on puudulik. valmist-, meile valmistab muret see, et äh, ametivõimude komisjon ei suutnud tagada seda, et äh, saastunud tooraine äh, ei satuks meie toiduahelasse. see jälgimissüsteem on toiduainete tootmissektori silmis sageli tülikas, aga kui tekib selline kriisiolukord nagu see, millest räägime praegu, on äärmiselt oluline, et me suudaksime tagada ennekõike ikkagi tarbija ohutuse. ma tahaksin küsida komisjonilt, kas komisjon saab äh, täna kinnitada, et äh, ükski saastunud äh, toode ei sattunud töödeldud toiduainetesse ja kas komisjon on valmis äh, jälgimise süsteemi taasjõustama selleks, et äh, tulevikus selliseid toiduainete ja sanitaarküsimustega seotud kriise ära hoida? suur tänu! ja järgmisena palun äh, proua Kostinger austatud kolleegid, lugupeetud komisjon, Saksamaa tarbijad tunnevad ennast ebakindlalt tänu sellele kriisile ja nõuavad äh, sammude võtmist. rahvusvahelised kontsernid on rikkunud põllumajanduse mainet. meil tuleb äh, taustada kõrgeimate standarditega põllumajanduspoliitika. see dioksiini skandaal on ainult äh, algus, meil tuleb võtta tarvitusele ulatuslikud meetmed, et et takistada sarnaseid skandaale toiduaine ahelas. toiduainete tootmine ei ole mingi prügikast ja sinna ei tohiks saasteained äh, sattuda. me ei saa aktsepteerida selliseid arenguid. ääretult oluline on, et äh, kontrollitaks põhjalikult äh, suuri kontserne. ükski talunik ei saa aru sööta kontsernide toimimise põhimõttest. pädevad ametkonnad peavad reageerima kohaselt. tähelepanu pöörab, pöörata ka talunikele, kes täiesti ebaõiglaselt kandsid kahju. mingil juhul ei tohi kulusid nende võlgadele panna tuhandete inimeste eluolu on praegu ohus. mitmed hinnad põllumajandussektoris on langenud, samas aga sööda hind on tõusnud, tarbijate usk põllumajandustoodetesse ei tohi sattuda ohtu ahnuse tõttu. tänan ja nüüd äh, Prostiiler, üks minut, palun. tänan, proua president, nagu me kuulsime, siis dioksiin on ohtlik kemikaal, mis võib põhjustada vähki. nüüd äh, biokütuseained sattusid loomasööta sööt äh, sisaldas äh, seitsekümmend seitse korda rohkem dioksiini kui lubatud süsteemid äh, peaksid aga kaitsma tarbijaid just sellise saastamise eest. kui häirekella löödi, siis äh, saastunud tooted äh, olid äh, levinud üle kogu Euroopa, äh, kaasa arvatud äh, Ühendkuningriiki. see ei ole esimene dioksiini skandaal, meil on olnud probleeme mozzarellaga, mis on tulnud Itaaliast, meil on probleeme olnud Põhja-Iirimaa toodetega ja me tahaksime komisjoni käest teada, et miks see varase hoiatuse süsteem kukkus läbi ja mida teeb komisjon, et olukorda parandada, tänan. suur tänu ja nüüd äh, saab sõna härra Danelis üheks minutiks, palun. tänan, proua president, proua, vabandust, härra volinik, kaksteist aastat pärast äh, dioksiiniskandaali Belgias avastati skandaal Saksamaal, kuigi tegemist on distsiplineeritud riigiga, kus on usaldusväärsed institutsioonid see näitab, et äh, kontrollisüsteem ei ole piisavalt äh, range, tõhus ja objektiivne. meil on vaja mõjusaid sanktsioone ja meil tuleb kõrvaldada need lüngas, mis praegu eksisteerivad äh, seadusandluses. seda kõike just majanduskriisi ajal, kuna tegutsetakse ebaseaduslikult, et kulusid vähendada. me ei saa oodata seda, et äh, probleemid ise laheneksid äh, paremas majandusolukorras. tarbijaid tuleb täielikult informeerida võimalikest ohtudest. meil on küll ranged reeglid avaliku tervishoiu, keskkonnakaitse ja loomakaitse valdkonnas, aga tuleb tagada ka nende reeglite rakendamine president katkestab kõneleja ja annab viimasena sõna härra Obermeierile üheks minutiks. tänan, proua president minu meelest ei ole tegemist siin mitte hooletuse, vaid tahtliku tegutsemisega. meil on vaja üle-euroopalist märgistust, mitte ainult äh, tapamajade tasemel, vaid laiemalt. tarbijaid peteti siin teadlikult. uurimus näitab, et äh, inimesed äh, annaksid rohkem raha välja, kui nad saavad äh, täpselt teada toote äh, tarne tootmisahela. meil on vaja rangemaid kontrolle toiduaine valdkonnas ja meil on kindlasti vaja eristada tehnilised rasvad ja toiduainetööstuse rasvad ja põhimõtteliselt ütled, üks kolleeg siin õigusega, et kõik, mida inimene loomadele teeb, tuleb meile endile ükskord tagasi. tänan ja nüüd jõuame vaba mikrofoni juurde. paljud kolleegid soovivad äh, sõna ja kahjuks ei ole võimalik äh, kõikidele sõna anda, sellepärast et aega on meil suhteliselt vähe. seetõttu annan ma sõna viiele kolleegile, nagu reeglid ette näevad kaks Rahvaparteist, kaks äh, SD fraktsioonist ja üks ECR-ist ja siis võtame ka härra Ferreira. niisiis kuus kõnelejat ja kahjuks rohkem me sõna ei saa anda. esimesena saab sõna proua McInnes, üks minut palun. Um, Iirimaal kahe tuhande kaheksandal aastal oli samuti probleem, mida on komisjon kahe aasta jooksul teinud, et uut kriisi ära hoida? minu küsimus on järgmine. liikmesriikide eh, ametivõimud soovivad, et Sanko peadirektoraat to-, loomasööda hügieeni asjus tuleks välja selgete reeglitega, palun tulge nende soovidele vastu. veel kolm märkust. meil on väga selgelt vaja välja tuua kõrge riskiga tooted, kõrge riskitasemega töötlejad ning kõrge riskitasemega tootjate nimed. meil on tarvis täielikult eraldada tooted, mis on mõeldud toidu, toiduks loomadele e-, ja eh-, ehk siis nad sisenevad ka meie toiduahelasse. nagu juba öeldud, meil on tarvis korralikku kontrollimehhanismi, et me saaksime välja selgitada, kes jätkuvalt raha säästmise nimel rikuvad reegleid. Euroopale läheb äh, see kõik maksma miljoneid ja see õõnestab ka tarbijate usaldust. suur tänu, järgmisena proua Kallenbach, üks minut austatud proua president, äh, härra volinik, ma ei ole mingi põllumajandusromantik, ma ei usu äh, reklaamiklippe rõõmsatest kanadest ja sigadest, sest iga päev näen ma midagi muud, aga Euroopa tarbijatel on õigus äh, saada selliseid toiduaineid, mis on äh, turvalised. seetõttu esiteks meil on vaja rangemaid kontrolle, rangemaid trahve ja seda mitte sellepärast äh, ainult, et meil on vaja teist põllumajandusstruktuuri Euroopas. volinik Tali, ma arvan, et me peaksime sellest skandaalist õppima ka põllumajandusreformi mõttes ja panema paika sellise struktuuri, mis täidab põllumajanduse vajadused ja samas äh, annab ka tarbijatele kindluse. seetõttu peaksime me sellest skandaalist tõepoolest õppust võtma. tänan ja nüüd saab sõna härra Ashworth, palun, üks minut <laughs> Uh, uh, suur tänu, president. aastate jooksul on selliseid juhtumeid olnud küll ja veel ning kvaliteedikontrolli ja e, e, e, ja jälgimise protsess peaks olema juba paika pandud, aga tuleb välja, et ei. siit tulevad mitmed mure, mured, kõigepealt tarbijate usalduse jaoks on need juhtumid väga ohtlikud, teiseks alati on süütud kannatajad talunikud, keda ebaproportsionaalselt, kes ebaproportsionaalselt kannatavad töötleva toiduainetööstuse vigade tõttu. väga meeldiv on, et Saksa ametivõimud ja komisjon on tegutsenud pro-, proportsionaalselt, kui selgus, et probleem on. samas tõstatuvad siin mitmed küsimused teatud töötleva tööstuse äh, tootmisahela kohta. me peame mõtlema nende tegevuse tagajärgede üle. president katkestab. suur tänu, järgmisena härra Ferreira. suur tänu, president, härra volinik. dioksiiniga mürgitatud toodete jõudmine tarneahelas see on väga tõsine probleem. loomulikult peame me uurima, kes on vastutav. meil on tarvis tagada, et me mõtleksime sügavamalt selle juhtumi üle järele, sest terve meie süsteem ju kukkus kokku. see on osa meie ÜPP-st, mis, ÜPP keskendub ainult kasule. meie praegune Äh, töötlev tööstus äh, tapab väiketalunikke ja äh, soosib suurettevõtjaid. meil on tarvis keskenduda kohalikule tootmisele, seeläbi paraneb ka jälgitavus. see on veel üks näide sellest, kuidas no me peame täiesti muutma ÜPP-d, tagamaks meie ühiskonna parem kaitstus. suur tänu, härra Tarabella! suur tänu, härra volinik! ma arvan, et te näete küll, et meil on kõrini nendest korduvatest kriisidest. tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal oli Belgias sarnane, isegi suurem kriis. on selge, et meil on tarvis, me, et me, on selge, et meil on küll korralikud karmid meetmed olemas, kuid me ei rakenda neid piisavalt tõhusalt ellu. üks võimalusi oleks karistada rangemalt süüdlasi. tegemist on organiseeritud kuritegevusega, need inimesed on kurjategijad küll kontoris istuvad kurjategijad, aga nad soovivad võimalikult palju teenida, seetõttu peab meil, peavad meil olema tihedamad kontrollid, sihtotstarbelisemad kontrollid, nagu proua Stailer ütles, peab meil olema kiire infovahetussüsteem, tagamaks, et kõik liik-, kõiki liikmesriike hoiatataks võimalike ohtude eest, võib-olla on senine süsteem olnud natukene nõrk, ma ootan komisjoni kommentaare. suur tänu! ja viimasena vaba mikrofoni puhul saab sõna härra Jaar. mikrofon, mikrofon, palun. Saksa toiduainetööstusel on hea enesekontrollisüsteem, aga see ei toimi, kui tegemist on kuritegeveliku tegevusega kui keegi tahtlikult ja ebaseaduslikult äh, segab äh, sööta keelatud aineid, siis äh, ta loobub teadlikult enesekontrollist. minu ja kolleegide jaoks on kolm lõppjäreldust. esiteks, meil on vaja rohkem riiklikke kontrolle, teiseks, meil on vaja lünkadeta toiduainetest teavitamise süsteemi ja kolmandaks, need, kes lähevad kuritegelikule teele, peavad saama karmimad äh, karistused, siin ei ole tegemist mingi pisikuritegevusega. praegusel hetkel on olukord selline, et talunikud kannatavad selles äh, skandaalis kõige rohkem, sest nad saavad oma tooteid, kui üldse müüa, eriliselt odavalt. tänan ja nüüd saab sõna volinik Tali Grazie ħafna, um, Madam President. suur tänu, president. kui ma kuulen selliseid kommentaare ja märkusi, äh, mille eest ma siiski tänan kõiki, kes arutelust osa võtsid, äh, ma ei saa hoiduda mainimast, et komisjoni tegevust on kritiseeritud ja kõike seda, mida me teeme. meid kritiseeritakse bürokraatia pärast, kritiseeritakse meie reeglite eeskirjade pärast ja ka siis, kui me nõuame teatud kontrollimeetmete rakendamist. ärisektori esindaja ja teisedki kõik nurisevad selle üle et me tekitame liiga palju bürokraatiat, kuid taoliste juhtumite puhul nagu seekord dioksiiniga selgub, et sellised kontrollimeetmed on hädavajalikud, mis on meil juba paika pandud ja me mõistame, kui tähtsad nad on ja kuivõrd järjekindlad me peaksime neid kontrollimeetmeid ellu viima olles ise tarbija, ma ei tahaks sattuda sellisesse olukorda. ja ma usun, et kõik tarbijad Euroopas nagu minagi tunnetavad, et nad on ohtu pandud ja minu usaldus äh, toote ohutuse vastu on sattunud samuti ohtu ja ma olen ka pahane sest ma saan aru, et kõik see on tekkinud tahtliku kuritegevliku tegevuse tõttu ja mitte vea tõttu. ja nagu viimane kõneleja ütles, süsteem ei saa korralikult toimida, kui selles süsteemis tegutsevad inimesed, kes tahtlikult rikuvad seadust kuritegelikult. ei ole võimalik omada sellist täiuslikku süsteemi, kus kõik toimib täiuslikult ja sellises olukorras tuleb rakendada kõiki võimalikke meetmeid, tagamaks seda, et oleks võimalikult vähe võimalusi rikkuda seadust ja mis ei võimalda kurjategijatel pääseda karistuseta. ma olen kakskümmend kolm aastat olnud tegev seadusandluses, õigusloomelises tegevuses ja ma olen alati mõistnud, et, et suurem probleem ei ole mitte seaduses sätetes, mida me koostame, vaid nende seaduste jõustamises ning järelevalves, et seadust ei rikuta. ja selleks on vaja meetmeid, vältimaks seaduste rikkumist. me ei soovi, et taolised olukorrad korduksid ja me peame tegema kõik selleks, et muuta meie süsteem selliseks, mis ei võimalda nendel, kes teadlikult ja tahtlikult soovivad seadust rikkuda, pääseda karistusest. kuid seda me ei saa teha teadmatusest, me peame olema teadlik sellest, mis toimub ja miks toimub ja seetõttu äh, kiire hoiatussüsteem on oluline. see ei tähenda, et RAPEX süsteem ei töötanud, see toimis, sest äh, nagu me selle häire saime, nii me olime kõik teadlikud sellest, mis toimub ja see ongi sellise süsteemi mõte. samas meil on vaja ka tugevdada juba vastu võetud seadusi ja regulatsioone ja selles osas ma nõustun proua McGinnisega, kes ütles, et suunised, juhised on väga olulised. ja me peame tagama tulevikus et kõik kontrollimeetmed rakendatakse ohtude ja riskide ennetamiseks Ehm, me tulevikus enam ei lepi ehm, äriühingute lihtsa registreerimismenetlusega, aga vaid nõuame ka, ehm, ka vastavat kooskõlastamist pärast seda, kui hoolsusnõuded on täidetud. samas me peame kindlustama asjaomaste kontrollimeetmete kasutamise. me oleme ühenduses Saksamaa konkurentsiameti esindajaga ja me oleme kindlad, et Saksamaa ametnikud teevad kõik nende võimuses selleks, et see olukord nii kiiresti kui võimalik likvideerida ja saada teavet olukorrast tootjad, äh, kes on süüdi selle sööda tootmises ja valeteabe esitamises. ja see tootja tegelikult ei varustanud mitte üheksasadat talu, vaid rohkem. on juba saanud Saksamaa prokuratuurilt süüdistuse, tema vastu on algatatud asi ja need tooted, mis on juba läinud ekspordiahelasse, nagu näiteks munad, äh, mida kavatseti kasutada toiduainete tootmisel, on tegelikult juba kasutatud, kuid kuna nad sattusid kokku teiste toodetega, äh, vaid need kasutati koos teiste puhaste toodetega, äh, neid kontrolliti ja nendest dioksiinisisaldus oli väga madal. ma samuti nõustun sellega, et et me peaksime karmistama karistusi, sanktsioone nende inimeste suhtes, kes kuritarvitavad süsteemi. kuid neid meetmeid me ei saa komisjonina peale sundida. sellega peaksid tegelema liikmesriigid, kes peaksid jõustama neid karistusmeetmeid oma riigi territooriumil. suur tänu, härra volinik, arutelul on käesolevaga lõppenud. austatud äh, kolleegid, järgmiseks äh, päevakorraks on äh, ühi-,